ma olen ECR-ilt saanud ettepanekud nimetamaks saadikud komisjone ja parlamentide vahelisse delegatsioonidesse ja see nimekiri on ära toodud meie tänase istungi protokollis. kui mingisuguseid märkusi selle protokolli vastuvõtmiseni pole esitatud, siis need nimetamised võime lugeda vastuvõetuks. vastavalt päevakorra